suudelnud ja me saame jätkata hääletuste selgitustega. härra Mamikins. kallid kolleegid, kallid kolleegid me asusime hääletusi selgitama ja meil tuleb ka kolleegid ära kuulata. deci pentru recomandare doamna Sandra Calniete acordul Sandra Calniete raport tegemist on soovitusega Vietnami kohta ja sõna saab härra Maamikins, palun. aitäh, härra president. tahtsin öelda, et Euroopa ajalugu on näidanud, et meil on vaja muuta lepinguid laiendami-, lai-, puudutab Horvaatiat. Horvaatia ja Vietnami vahel on leping, mis on kehtinud kakskümmend aastat, kuigi kummalgi lepingul ei ole alali-, kuigi kummalgi riigil pole alalist esindust teises riigis aga samal ajal see leping on kehtinud aastaid. Neil on kokkulepped selleks, et topeltmaksustamist ära hoida. samamoodi on ka diplomaatilistele teenistustele viisalihtsustussüsteem olemas. Horvaatia liitus Euroopa Liiduga ja see raamleping toob endaga kaasa väga palju kasu. aitäh järgmisena proua Lohpiileri raport, see puudutab Euroopa Liidu ja Vietnami lepingut ja härra Mamikins, te saate jällegi sõna. Äh, tänan, president, ma sooviksin öelda, et äh, raamleping Vietnami ja Euroopa Liidu vahel peaks toetama edasisi arenguid ja dünaamikat mõle vahelistes suhetes erinevates valdkondades majanduskontaktide toetamine, turismi toetamine, investeeringute toetamine, samuti vastastikuste traditsioonide, väärtuste austamine, inimõiguste austamine, teised aspektid samuti on heaks aluseks äh, meie suhetele. Vietnam on üks äh, kiiremini arenevaid äh, majandusi ja Kagu-Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, nii et koostöö toetamine on äärmiselt tähtis ja oluline samm edasi, aitäh! Yes, it works peame selles kojas kolmandatele riikidele õppetunnide andmise selle kohta, kuidas nad äh, peavad käituma, eriti tahaksin siin viidata lõigetele kolmkümmend viis äh, selles tekstis mis äh, puudutas äh, siis äh, Vietnami viisatingimusi ja seda, kuidas, mis peaks toimuma saatkondades. see on täielik jama, teistel riikidel on oma suveräänsus, oma demokraatia ja ma tahaksin sellest rääkida üldisemalt, mitte ainult konkreetselt selles punktis. seda juhtub liialt tihti meie kojas peame eh, oma seisukohtade peale surumise ära lõpetama teistele üle kogu maailma. härra Boltšak. já jsem se včera té diskuze, která se týkala Větnamu, účastnil a... Vabandan, ma olen eh, osalenud selles arutelus, ma osalesin selles, ma ei tähel-, lugenud läbi neid artikleid kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend viis detailselt, ma eh, ei näe, miks eh, ei peaks selle lepingu poolt olema, sest nõudmised, eh, mille esitasime, mõistlikud artiklikud kolmkümmend kolm, kolmkümmend viis raamlepingus on täiesti mõistlikud, need ei ole midagi teisest maailmast, nii et hääletasin poolt ja leian, et Euroopa Liit peaks toetama strateegilisi suhteid Kagu-Aasiaga, see on oluline osa kaubandussuhetest uh,. Äh, äh, ja edasi äh, resolutsiooni ettepanek eh.. härra Juurek, palun unifikacja walutowa wywołała w europie bardzo poważny kryzys ekonomiczny. meil on olnud väga õudne finantskriis osad riigid kannatavad väga palju ja see on alati endaga kaasa toonud ka poliitilisi tagajärgi meie koostööle teiste riikidega. me tegelikult peaksime lõpetama sellise poliitika aga euroopa liidu ametivõivud soovivad praegust kriisi ära kasutada selleks et veelgi karmikäelisemalt läbi viia liikmesriikides konfiskeerimisi. see toob endaga kaasa veelgi tugevama kriisi, seda näitab meile ka see, mis toimub praegusel hetkel Ühendkuningriigis, ei kahjusta mitte ainult meie riike, vaid tegelikult näitab, et me ei kanna ka poliitilist vast-, see on muidugi teie valik, meie valikuks on suveräänsus. aitäh ja järgmisena härra Ma-. aitäh härra president, see nõndanimetatud poolaasta süsteem on praeguseks hetkeks juba viis aastat kehtinud, see mõjutab majanduspoliitikat Euroopa Liidus ja nõuab koordineerimistööd liikmesriikide vahel, nii liikme, liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendi vahel. samamoodi tuleb ka rakendamist kontrollida komisjon soovib jääda riikliku kontrolli juurde, aga meie usume, et Euroopa Parlament tuleb samamoodi kaasata ja samamoodi tuleb tagada rohkem läbipaistvust äh, ja halduskontrolli. see tähendab seda, et komisjon peab äh, parlamendilt, äh, parlamendiga aru pidama, kui ta Rahandusliidu kohta valget raamatut koostab ja seda mõlemal esimesel aastal. praegusel hetkel äh, Äh, töötatakse välja kolmandat ja neljandat osa ja mina toetan seda kurssi. kolleeg Arnold, ähm, ma viskaksin pilgu tagasi üheksakümnendale aastale, kus toonane äh, Briti äh, peaminister pakkus välja ühtse valuuta meie jaoks ja see oli uus asi, kuid siis me liitusime valuutakursimehhanismiga ja põhimõtteliselt oli seesama süsteem nagu euroga, aga ilma euro rahatähtedeta loomulikult äh, tööpuudus selle peale kasvas ja ettevõtted äh, läksid pankrotti kiiremini kui kunagi varem ajaloos. me pidime välja astuma sellest süsteemist ja läks aastaid, et meie majandus taastuks. no jumalale tänu, me ei liitunud veel euroga, sest siis oleks olnud äh, samasugused tagajärjed nagu kõikidel nendel riikidel, kes liitusid euroalaga Eh, peaminister Major oli toona eksiarvamusel, tema arvas, et britid peaksid jääma Euroopa Liitu ja täna on tal ka vale arvamus. suur tänu. suur tänu ja läheme edasi, härra Breda raport puudutab see inimõiguste olukorda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, sõna saab proua Zaborska. pán predseda suur tänu proua härra juhataja euroopa liit kannab väga suurt vastutust inimõiguste eest hoolitsemise eest maailmas me oleme inimõiguste kandja ja samas väga praktiliselt eh, ka ise nendega täna silmitsi nende probleemidega rändevoogude kontekstis, kus tulevad meie suunas inimesed, kes lahkuvad riikidest, kus inimõigusi rikutakse. Eh, see raport on väga ilusti tasakaalus, siin on viidatud surmanuhtluse keelustamise vajalikkusele üle terve maailma, emade surevusele viidatakse väga selgelt, kuid samas on esitatud muudatusettepanekuid, mis lähevad kaugemale parlamendi pädevusest. on väga kurb, et inimõigusi kasu, inimõiguste alast arutelu kasutatakse äh, selleks, et äh, toetust avaldada abordile ja samasooliste abieludele. samas rikutakse sellega lähimuse põhimõtet ja sellepärast pidin mina kahjuks selle raporti vastu hääletama. härra Maamikins suur tänu, härra esimees inimõiguste toetamine on üks eh, Euroopa Liidu põhiväärtustest. mõned riigid eh, aga unustavad need põhimõtted, kui äh, omakasu huvides sõlmivad kokkuleppeid kolmandate riikidega, aga samas on Euroopa Liidu kohus inimõiguste vektorit ikka ja jälle rõhutada. ei tohi samas unustada seda, et iga kultuur on välja arenenud omasoodu ja kui me räägime universaalsetest inimõigustest, siis saavad kõik tegelikult aru nendest äh, õigustest erimoodi ja see on äh, iga ratsionaalse diplomaatia aluseks, et äh, edendatakse nii-öelda meie õigusi, meie väärtusi, aga samas loomulikult tuleks arvestada ka teiste rahvaste huvidega. sellegipoolest ma toetasin seda raportit. üdvözlöm, hogy a jelentés az unió belső és külső austatud kolleegid, suur tänu selles raportis räägitakse sellest, et me peame olema äh, loogilised ja ühtsed nii Euroopa Liidu välis- kui sisepoliitikas ning me suuname liikmesriikide tähelepanu sellele, et nad oma äh, välispoliitiliste väljakutsetega silmitsi seisaksid. Äh, välispoliitiline inimõiguste dimensioon peab olema usaldusväärne ja peab olema ka tõhus siin tahaksin rääkida ka vähemustest, kes Euroopa Liidus äh, tegelikult olemas on. Euroopa Liit kritiseerib kolmandaid riike selle eest, et nad inimõigusi äh, riivavad, aga samas äh, vähemused moodustavad kümme protsenti maailma elanikkonnast ja nende suhtes ei teha, tehta midagi positiivset. härra Arnold, palun, loomulikult kaitseme me kõik inimõigusi, aga äh, Äh, see raport viitab sellele, et liikmesriikidel äh, ja Euroopa Liidul on vaja rääkida äh, ühtse häälega, muidugi ühtne hääl tähendab seda, et riikide suveräänsed õigused meie välispoliitikale otsustamisel saavad kannatada ja just kolm asja on selles raportis ja muudatusettepanekutes. esiteks me räägime siin uutest pagulastüüpidest, kliimapagulased. me ei ole üldse eh, mõelnudki selle järelmitele, aga me kiitsime selle täna suure elamusega heaks. edasi eh, kvoodisüsteem naistele poliitikas ja ettevõtetes, no kuule, kuidas te mõtlete, et eh, kvoodid saab olema mõistlik asi ja veel sundida peale neid riikidele väljaspool Euroopat, mõttetus lõpetuseks surmanuhtlus, mina olen äh, surmanuhtlusele küll vastu, aga me ei pea nüüd küll teistele hakkama moraali lugema, see on jällegi suveräänne äh, liik-, riikide otsus iseenda jaoks teha. cea de-a douăzecea aniversare a acordului de pace de la Dayton, domnul Mamikins. sõna saab härra Mamikins. Äh, suur tänu. nüüd on kakskümmend aastat möödunud ajast, mil Daytoni rahuleping kirjutati alla ning kauaoodatud rahu saabus Balkani riikidesse. kohalikel riikidel oli võimalik ehitada demokraatlik ühiskond ja riik, aga kahjuks konsensus, mida kasutati Daytoni rahulepingu sõlmimisel, ei lõpetanud Lääne-Balkani riikide segregatsiooni ja, ja rahvus- ja etnilised pinged. isegi erinevad riigid, riikide sees ollakse Lääne-Balkanis ehm, praegu ehm, kahte lehte ja see väljendub ka eh, kohalike ametkondade töös. Serbia Vabariik on väga hea näide selle osas me ei saa kirjeldada olukorda selles piirkonnas heaks, ükskõik mis toimub, rahu jalule seadmist peame igal juhul to-, toetama. Valero raporti härra Maamikin saab sõna. suur tänu teile, juhataja. tegemist on õiguslikult siduva öö, äh, otsusega raamistikus, äh, kus kohas konventsionaalset relvakauplemist öö, äh, korraldada oma partneritega. teatud äh, liikmesriigid on äh, juhtrollis selles valdkonnas, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eksportisime me relvi äh, väga suurtes kogustes, räägime siin sadadest miljonitest eurodest väärtusest, aga meil on vaja ühtseid määrustikke, mis puudutavad relvakaubandust on selge, et igal riigil on õigus äh, oma poliitikat ise kujundada, mis on vastavuses siis äh, selle konkreetse riigi huvidega, aga relvakaubandus peab olema läbipaistev ja nende normide rikkumine võib suurte probleemideni viia. järgnevalt saab sõna härra Sogor. suur tänu. Äh, tähtis on see, et relvakaupluse, relvakauplemise õigus on liikmesriikide äh, otsustada ning nõukogu on oma järelmitesse selle kirja pannud. Äh, kritiseerime liikmesriike selles, et äh, kaheksas punktis neid kokkuleppeid liikmesriigid rikuvad, aga samas me peame arvesse võtma, et see on väga tundlik valdkond ning liikmesriigid oma pädevusi käest selles küsimuses ei lase oluline küsimus on see, et eh, kui suures osas on liikmesriikide relvakauplemise huvid eh, ühtivad Euroopa Liidu välispoliitiliste huvidega. Eh, välispoliitika lähtub sellest, et liikmesriikide relvakaubandus ei tohiks õõnestada ühtseid välispoliitilisi avaldusi. suur tänu, läheme edasi, kolleegid, järgmisena resolutsioon patentide ja ähm, sordiaretuse kohta. härra Mõmmikins suur aitäh, seitseteist aastat äh, juba on meil direktiiv jõus ja see näeb ette seda, et äh, puu- ja köögiviljad, kaubad, äh, milleni jõutakse bioloogiliste protsessidega, äh, et need ei allu patentisüsteemile. intellektuaalomandi kaitse on loomulikult väga oluline aspekt ja seda kohaldatakse paljudes teistes sektorites, aga mitte äh,, ei peaks see kehtima siin. aga kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat viisteist Euroopa Patendiamet ja tema apellatsioonikomitee tulid välja otsusega, Äh, mille kohaselt omadid ja brokolid äh, on patenteeritavad ja see on pretsedent äh, puu- ja köögiviljade kontekstis, ehk siis nad on osaliselt nüüd allutatud patendisüsteemile ja seetõttu me peame seda konkreetset suundumust uurima. suur aitäh kolleeg Harkin, palun. suur aitäh. Ähm, mina toetasin seda resolutsiooni väga hea meelega, sellepärast et väga oluline on see, et äh, me äh, jääksime äh, sordiaretajate erandi juurde, see tähendab seda, et juurdepääs igasugusele sordiaretusmaterjalidele on kättesaadav kõikidele sordiaretajatele ja see puudutab nii metsikuid liike kui aretatud liike ja sorte. me peame tagama juurdepääsu nendele ilma patentideta kõikidele nendele, kes soovivad äh, suurteadusega tegeleda, sõltumata sellest, kas nad on aadnikud, äh, väikeettevõtjad, äh, hobi korras suurteadajad ja nii edasi. ja seetõttu ma toetan üleskutset komisjonile äh, Äh, selgitada, milline on äh, üheksakümmend neli murd nelikümmend, üheksakümmend kaheksa murd nelikümmend neli äh, tõlgendus ja reguleerimisala, me peame vaatama, kuidas kehtib see patenteerimissüsteem bioloogiliste protsesside käigus saadud toodetele. ja Mm, sordialakate erand on väga oluline ja mul oli äh, väga kahju näha, et see läbi ei läinud, sellepärast et äh, see oleks omalt poolt andnud äh, palju juurde sellele, mis on tegelikult üleüldse juba hea resolutsioon, aitäh. suur tänu, järgmisena hääletuse selgitused resolutsiooni osas olukord Murundis. härra Mamikins, suur aitäh. väga paljudel põhjustel on Aafrika riigid need riigid, mis pärast oma iseseisvuse saavutamist äh, on äh, endiselt äh, probleemide ees, kui me räägime tõhusa riigistruktuuri ülesehitamisest ja nad kannatavad vaesuse käes, inimõiguste rikkumiste käes ja nii edasi. mõned riigid on olnud edukamad nende probleemidega toimetulemisel kui teised. Burundi on üks kõige problemaatilisemaid riike, vaatamata sellele, et ta sai iseseisvaks juba päris kaua aega tagasi. etniline puhastus, genotsiid, kodusõjad, ülikõrged vaesuse määrad, väga halb olukord haridus- ja tervishoiusektoris kõik see Äh, on riigi sügavasse kriisi viinud ja see ei vasta meie Euroopa standarditele, aitäh! Äh, suur tänu, läheme viimase raporti juurde, mis täna oli hääletusel, puudutab Severingo looduspargi kaitset, härra Mamikins. suur aitäh! Virunga rahvuspark on äh, Aafrikas üks vanimaid rahvusparke ja äh, see on vägagi rikas oma loodusliku mitmekesisuse ja loomaliikide poolest, kuid äh, alates ajast, mil ta UNESCO maailmapärandi hulka arvati, on ta siiski olnud pidevas ohus. kohalik valitsus andis teatud ettevõtetele nafta puurimise lepinguid ja Äh, erinevad äh, Aafrika riigid on äh, kaasatud sellega seotud verisesse konflikti, sama kehtib tegelikult ka salaküttimise kohta, mis lokkab seal. ja vägivald kestab ähm, sada nelikümmend pargivahti on viimastel aastatel tapetud. mul on hea meel, et meie Euroopa Parlamendina püüame äh, Äh, toetada seda Virunga rahvusparki, mis on äh, kaasatud ka UNESCO maailmapärandi loetellu ja seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt. suur tänu, see tänase osaistungjärgu istungi protokoll saadetakse järgmise osaistungjärgi alguses parlamendile heakskiitmiseks. kui kellelegi, kellelgi ei ole vastuväiteid, edastatakse täna vastu võetud resolutsioonid äh,